see taotlus pädevasse komisjoni ehk siis õiguskomisjoni. edasi neljas teadaanne. Aldelt ning Roheliste eh, fraktsioonilt ning samuti ka mitme, ilma fraktsioonisse kuuluvate parlamendisaadikutelt eh, taotluse parlamendisaadikute nimetamisse komisjonidesse ja need nimetamised jäävad siis protokolli kirja ja kui midagi ei ole selle kohta öelda, siis äh, on